tere hommikust, kolleegid! meie päevakorra esimene punkt täna on komisjoni avaldus Euroopa Parlamendi valimiste teemal aastal kaks tuhat neliteist ning tahaksin saadikutele meelde tuletada, et selle arutelu ajal meil ei ole vaba mikrofoni vooru. ja kohe annan sõna volinik Šemetale aitäh, president, lugupeetud saadikud. Euroopa Parlamendi valimised on alati väga oluline hetk Euroopa Liidu jaoks ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimised toimuvad eriti olulisel ajahetkel. komisjon on alati toetanud kõiki jõupingutusi tugevdada meie legitiimsust